et saadikul oleks võimalus ka nendes küsimustes avaldada oma arvamust, aitäh. vastavalt kodukorrale ei ole ette nähtud hääletusselgitusi inimõiguste resolutsioonide kohta minuni on jõudnud ALDE fraktsioonilt taotluse nimetada Maria Theresa Jimenez Barbat liikmeks kultuuri- ja hariduskomisjonis ja liikmeks äh, Maagrebi riikidega delegatsioonis ning äh, assamblee liikmeks Vahemere liidu assamblees. kas kellelgi on märkuseid selle kohta?